kas keegi on mida, kellelgi on protokolli midagi vastu öelda, ei ole, järelikult võetakse protokoll vastu ja järgmine päevakorrapunkt on inimõiguste, demokraatia, õigusriigiga seotud rikkumisi käsitlevate resolutsioonide ettepanekud. kõigepealt räägime siis Kambodžast ja Laosest